Eh, abrimos la sesión punto del orden del día. alustame oma tööd. Eh, alustame päevakorra järgi kõigepealt suuline küsimus, mis puudutab kastipõhist diskrimineerimist. ning arengukomisjon on selle küsimuse esitanud proua Jolie on kohal, tema on küsimuse autor ja annan talle viieks minutiks sõna. president, lugupeetud äh, volinik, kallid kolleegid, aparteid on termin, äh, mida äh, mis meenutab meile vägivalda, kahe tuhande kuuendal aastal tollane India peaminister Mamad Singh kõneles nõndanimetatud puutumatute olukorrast oma riigis ja kasutas seda terminit. vaatamata sellele šokeerivale avaldusele, vaatamata sellele, et India põhiseadusega on puutumatus kõrvaldatud, vaatamata seadustele on kakssada kuuskümmend miljonit inimest Ähm, meest ja naist pidevalt al-, äh, peavad pidevalt kannatama igasuguseid õudustegusid, mida neile pannakse toime, igasuguse karistamatuse. Äh, kolm taliti äh, naist vägistatakse iga päev. ja andalide vastu pannakse kuritegusid toime iga kümne Eh, minuti tagant. India ja Pakistan on allkirjastanud inimõiguste eh, deklaratsioonid, aga ometigi on miljonitel inimestel, ei ole juurdepääsu oma õiguste kaitsele. kui arengukomisjon, mida, mida mina juhin, eh, tahab selle küsimusega uuesti tegeleda, siis just nimelt sellepärast, et kastipõhine diskrimineerimine eh, ei ole vastuvõetav, see on vastuolus rahvusvaheliste inimõiguste alaste õigusaktidega ja see on ka üks ebavõrdsuse ja vaesuse peamisi põhjusi. selline, sellisel apartheidil on kohutavad sotsiaalmajanduslikud tagajärjed eh, paljud inimesed ei saa töö, töökohti, neil ei ole juurdepääsu tervishoiule, eh, politsei ja õigusorganid ei kaitse nende põhiõigusi üksnes kümnes protsenti Taliti naistest saavad mingisugusegi hariduse. äärmisest vaesusest väljapääsemiseks äh, sellest aga ei piisa, see on täiesti võimatu. Äh, uued äh, tärkava majandusega riigid nagu nei-, näiteks India ei lahenda seda probleemi, otse vastupidi vägivald talitite ja teiste vastu on kahe tuhande kümnendast aastast alates kasvanud arengupoliitikas me tihtipeale eirame seda probleemi. me tahame, et sellised riigid, need riigid kehtestaksid reeglid eh, sellise diskrimineerimise vastuses, edendaksid positiivset diskrimineerimist, me peame Euroopa tasandil rohkem rõhutama, kuivõrd oluline on tunnistada, et eksisteerib kastipõhine diskrimineerimine, see on eraldi diskrimineerimise vorm Äh, mis on seotud äh, ühiskonna ja usuga. Äh, selle diskrimineerimise ohvrid vajavad rohkem tähelepanu Euroopa Liidu arenguprogrammides. me peame tõhustama abi, mida me anname nendele inimestele. välispoliitika ja arengupoliitika kooskõlastamine on vajalik selleks, et pöörata tähelepanu neile inimesele, gruppidele, me peame pöörama tähelepanu sellele ka oma kaubanduspoliitikas, konkreetsetes investeeringutes äh, ning äh, samuti on vaja, et äh, India hiljutised sündmused, mis on toimunud Indias, Bangladeshis, ei luba meil seda programm, programmi eirata. Euroopa ettevõtted osalevad osaliselt või kaudselt selles äh, Äh, kuriteos. seda ei tohi taluda. poliitiline dialoog, kaubandusläbirääkimised, äh, strateegia inimõiguste vallas, kahepoolsed tippkohtumised, kõik need võimalused tuleb ära kasutada äh, selleks, et edendada ühiseid algatusi, mis on suunatud kastipõhise diskrimineerimise kõrvaldamisele tegemist on äh, tõsise diskrimineerimisega ja me peame silmas pidama ka oma kohustusi äh, kaitsta äh, diskrimineerituid ka neid inimesi, kes on Euroopas, näiteks meil on siin talitid, diaspora, diaspora. me peame kaitsma ka Äh, romisid ja teisi, äh, ka meil liikmesriikides esineb diskrimine-, diskrimineerimist, inimesi tõrjutakse kõrvale haridussüsteemist, poliitikast, majanduselust, tervishoiusüsteemist. Euroopa Liit peab pidama kolmandate riikidega äh, avameelseid ja konstruktiivseid läbirääkimisi, et, et te, teha lõpp igasugule diskrimineerimisele, mis takendab, takistab arengut. aitäh, proua Jolie! aitäh teile, Arengukomisjoni esinaine ja nüüd saab sõna volinik Malmström, kes vastab sellele suulisele küsimusele, mida äh, proua Jolie esitas. Äh, tere hommikust, tahaksin tänada Eva Jolied selle küsimuse esitamise eest see võimaldab meil arutada seda väga olulist küsimust, mis on seotud kastipõhise diskrimineerimisega paljudes riikides. meie tahame võidelda igasuguse diskrimineerimise vastu. võitlus diskrimineerimisega on Euroopa Liidu strateegilises raamistikus praegu väga äh, olulisel kohal. Äh, kastipõhise diskrimineerimise vastane võitlus on selle tegevuskava osaks me võime kasutada tervet rida meetmeid, kahepoolseid dialoog, Euroopa Liidu rahalist abi kodanikeühiskonna organisatsioonidele, kastipõhine diskrimineerimine on äh, alati osaks meie inimõiguste alastest dialoogidest ja kontaktidest inimõiguste kaitsjatega äh, see probleem puudutab äh, eriti selliseid riike nagu India, Nepal, Bangladesh, Pakistan ja ka Mauri-, Mauretaania. meie oleme vägagi äh, teadlikud ohtudest, mis on seotud kastipõhise diskrimineerimisega ja kasutame kõiki vahendeid, näiteks Euroopa äh, inimõiguse ja demokraatia instrumenti selle vastaseks võitluseks. Äh, vastav dokument kahe tuhande üheteistkümnendast aastast rõhutab otseselt kastipõhist diskrimineerimist. ma toon teile ühe näite, Indias on kasti põhine diskrimineerimine tõsiseks arengut takistavaks probleemiks. seda teemat on käsitletud paljudes ettepanekuna, me oleme eraldanud, me oleme rahastanud äh, äh, väga paljusid projekte, mis on suunatud kastipõhise diskrimineerimise vastu meil on ka selline viivitustaktika, me edendame inimõigusi, pöörame tähelepanu ka ohvrite sotsiaalsele ja majanduslikule emantsipatsioonile meil on mitmesuguseid algatusi, mis aitavad neil inimestel saada parema juurdepääsu haridusele, tööturule, Bangladeshis on Euroopa Liit rahastanud mitmeid programme, mis on suunatud positiivsele tegevusele ja kõige kaitsetamata inimeste õiguste kaitsele. me rahastame samuti neid eh, projek-, projekte, mis tahavad kaitsta kastipõhise diskrimineerimise ohvreid me oleme eraldanud kolmkümmend miljonit eurot äh, selleks Pakistanis ja Bangladeshis. Äh, see raha peaks äh, parandama kohaliku õigus- ja politseisüsteemi toimimist mis puudutab ini-, humanitaarabi, siis tahan öelda, et selle abi andmine on alati mittediskrimineeriv, vajadustepõhine ja suunatud just nimelt kõige kaitsetumatele. seega humanitaarabi, mida Euroopa Liit Aasias annab, äh, pöörab väga suurt tähelepanu just nimelt kastipõhisele diskrimineerimisele ja on suunatud just kõige kaitsetumatele inimestele. mitmepoolsel tasandil oleme me väga aktiivselt samuti tegelenud näiteks ÜRO-s äh, ÜRO äh, inimõiguste kaitse edendamise allkomisjonis näiteks. samuti oleme arutanud Äh, seda ÜRO iga-aastaste perioodiliste ülevaadete käigus Indias, Pakistanis, Sri Lankas ja mujal. lugupeetud parlamendisaadikud, lõpetuseks tahaksin öelda, et kastipõhine diskrimineerimine on Euroopa Liidu jaoks väga suureks probleemiks. me teeme seda osana meie üldisest strateegiast igasuguse diskrimineerimise vastu. meie käsutuses on terve rida vahendeid äh, rahaline toetus kodanike ühiskonnaorganisatsioonidele. me kasutame neid vahendeid paindlikult, kohandame neid eh, probleemi all kannatavate riikide vajadustele. aitäh ja nüüd eh, eh, ma tõesti olen veendunud teie pühendumuses ja ma olen täiesti kindel, et te üritate seda kohutavat probleemi lahendada. ja nüüd läheme siis fraktsioonide nimel kõnelejate juurde ja kõigepealt Rahvapartei nimel kaks minutit, härra Svens. suur tänu. diktaatoritel on väga hea meel alati oma rahvast alla suruda, me teame seda, et demokraatiates ja sellistes riikides, kus me usume, et demokraatlikud struktuurid ja väärtused on paigas, on selline diskrimineerimine täiesti vastuvõetamatu. ning see küsimus tuleb tõstatada, eh, millal iganes me selliseid tendentse näeme. ma ei ole nõus nende inimestega, kes ütlevad, et need küsimused on pidevalt päevakorras meil, et me räägime kogu aeg kastipõhisest diskrimineerimisest. riigid on riike, kellel on osa elanikkonnast, keda peetakse lihtsalt puutumatuteks. ja nii, nagu proua Jolie ütles, me räägime poolest Euroopa Liidu äh, elanikkonnast, äh, kes on teatud riikides puutumatud. nii et äh, me ei saa rääkida siin kultuurilisest traditsioonidest või kommetest, et seda käitumist selgitada või põhjendada. me peame seisma selle eest, et see käitumine saaks muudetud, kui me räägime kaubandussuhetest või ükskõik millistest teistest suhetest äh, see diskrimineerimise küsimus on vaja tõstatada. ma arvan, et on täiesti vastuvõetamatu see, et naised ja lapsed pannakse sõna otseses mõttes puuridesse kinni, kust nad äh, pagema ei pääse. Mm, härra president, mul on väga hea meel, et see küsimus on tõstatatud ja et see on meie päevakorras täna äh, aga ärgem peatugem äh, siinsamas neljapäeva hommikusel istungil Euroopa Parlamendis. meil on vaja nende teemadega edasi tegeleda ja nendest rääkida. Äh, need riigid on ka ÜRO äh, usuvabaduse, väljendusvabaduse ja teiste deklaratsioonidega liitunud, aga samas veavad nad omaenda inimesi alt. kastipõhine süsteem on Äh, miski, mida me ei tohi lihtsalt lubada. härra president, me peame andma endast kõikvõimalikku selleks, et demokraatlikud väärtused, põhiõigused ja inimõigused äh, oleksid äh, austatud. suur tänu, härra Svensson. ja nüüd palun sotsialistide demokraatide nimel kaheks minutiks Michael Cashman suur tänu, härra president. alati on hea meel näha teid istungeid äh, juhtimas, kui me räägime põhiõigustest. ma olen nõus proua Jolie sissejuhatava sõnavõtuga ning ka härra Svensoniga. meie sisestes või ka välistegevustes ei ole ruumi kastipõhisele diskrimineerimisele ning Euroopa Parlament, loodan ma, saadab täna väga tugeva sõnumi selles osas proua volinik, ma tean, et te olete väga pühendunud sellele teemale ja ma kuulasin teie sõnavõttu, aga minu järeldus on see, et me oleme läbi kukkunud, kui me võtame kõik need instrumendid, kogu selle tehtud töö ja samas kakssada kahtekümmet miljonit inimest diskrimineeritakse endiselt oma kastipõhiselt, oleme me läbi kukkunud ja seetõttu meie fraktsioon ja teised nõuavad, et kõik meie välislepingud, kaubanduslepingud äh, seal peaks seisma äh, inimõiguste klausel, mille üle ei tohiks läbi rääkida ja seal peaks olema kirjas ka, et kastipõhine diskrimineerimine on vastuvõetamatu. sellepärast, et tõepoolest, kui me ostame T-särki äh, Bangladeshist, Pakistanist, Indias, kui me kaupleme kõige vaesemate arvelt, siis me vaesestame neid veelgi. ning kui me kaupleme nende arvelt, kes diskrimi-, keda diskrimineeritakse, nõrgendame ja diskrimineerime me ka nende vastu. ning äh, me rikume rahvusvahelisi lepinguid, millele me oleme oma allkirja andnud. naised ja lapsed, keda ära kuritarvitatakse ja orjastatakse eh, lihtsalt sellepärast, et neile öeldakse, et te olete, eh, et keegi teine on puutumatu ma olen, eh, mul on väga hea meel, et kõik fraktsioonid on ühendanud oma jõud, et öelda ei, see ei tohi jätkuda, aga ma tahaksin öelda Euroopa Liidu kodanikele, avalikkusele, et me peame ka rohkem tähele panema, kust me ostame oma sokke, T-särke ja äh, muid riideesemeid. kui need riided, kui need riigid ei rakenda rahvusvahelisi inimõiguste standardeid ning diskrimineerivad väga skandaalselt, äh, kastipõhiselt, siis igaüks meist peaks neid boikoteerima ja me ei tohiks nendega kaubandussuhteid arendada. suur tänu, härra Cashman! edasi palun liberaalide nimel kaheks minutiks härra Donskis. härra president, proua volinik kastipõhine diskrimineerimine on kahekümne esimese sajandi üks suurimaid paradokse. kuna maailm muutub väiksemaks, ning äh, piirid kohaliku ja globaalse vahel hägustuvad, on diskrimineerimine mitte ainult siseriiklik äh, küsimus äh, ja miljonitel inimestel on õigus tunda ennast inimesena ning ka selles, et nende inimõigusi arvestataks. Need nii-öelda puutumatus elavad samuti ühiskondades, mis püüavad saavutada demokraatiat. kui me ütleme, et kastipõhine diskrimineerimine on ainult kultuuriline tava, siis me tõrjume enda hulgast inimesed eemale, kes on täpselt samasugused nagu meie. küsimus ei ole ainult Indias, vaid see on äh, üle ilma levinud probleem. kastipõhine diskrimineerimine peaks olema ka inimõiguste terminoloogias Euroopa Liidu õigusaktides kirjas ning äh, seda me peaks, põhimõtet peaksime järgima äh, kogu maailmaga suheldes. kastipõhine diskrimineerimine on äh, nagu igasugune diskrimineerimine, ükskõik, kas me räägime siis usulisest või seksuaalsest orientatsioonist või muust diskrimineerimisest. tänane arutelu ning meie resolutsioon on väga oluline samm õiges suunas, aga palju on vaja ära teha selleks, et tagada, et kakssada kuuskümmend miljonit inimest, keda see probleem puudutab üle kogu maailma, saaks ühel päeval elada väärikalt ning äh, hüve saada kõikidest oma õigustest ma tahaksin kutsuda üles Euroopa Liidu institutsioone võitlemaks kastipõhise diskrimineerimisega, seda süsteem, süsteemselt ja kõikidel tasanditel. meie inimõiguste strateegias peaks olema see kirjas ning ka äh, inimõiguste nõukogus ÜRO-s. ma kutsun üles kolleege toetama seda resolutsiooni ning äh, mitte eh, heitma kõrvale austust inimõiguste ja väärikuse vastu, mis on meie väärtuste osa, aitäh! suur tänu. järgnevalt palun Roheliste nimel pooleteiseks minutiks Jim Lambert, palun. Signora Jim Lambert. <laughs> Thank you um,. I m speaking. suur tänu, härra president räägin siin ka äh, Dalitide solidaarsuse ühingu nimel Ühendkuningriigis äh, ning äh, olen ka Kagu-Aasia äh, delegatsiooniga seotud, riigid, mis on selle probleemiga seotud. ma olen äh, nõus kolleegidega, et äh, meil on vaja äh, oh, päritolupõhist ja kastipõhist diskrimineerimist vältida. mitte keegi ei tohiks ilma jääda oma õigustest ühiskonnas, sellepärast et nad kuuluvad teatud kasti ning äh, kõik inimesed peaksid äh, hüved saa-, hüve saama haridusvõimalustest äh, ning kasutama ära oma talenti. ja nüüd ma arvan, kui me tähistame rahvusvahelist tüdrukute päeva, peaksime eriti rõhutama, et kõik õigused oleksid ka taliitidele tagatud. samas me näeme Euroopa Liidu projekte, mis on aidanud olukorda muuta, aga nii, nagu kolleegid ütlesid, kui kultuurilist muudatust me ei näe, siis toetame me teatud inimesi, indiviide, mis on väga väärtuslik, sellepärast et see näitab, milliste väärtuste eest me seisame, aga need õigused ei tohiks olla mitte ainult põhiseadustesse kirja pandud, aga need peaksid olema ka praktikas rakendatavad. ja seetõttu peame me vaatama omaenda eh, koduriikide poole. Ühendkuningriik on diskrimineerimisvastasesse seadusandlusesse kastipõhise diskrimineerimise termini sisse viinud, aga äh, meie eh, siseministeeriumi ametnikud on samas sellise muutuse rakendamise eh, raskeks teinud. nii et me peame vaatama, mis toimub meie koduriikides eh, ja samamoodi pidama silmas neid väärtusi, mida me rahvusvaheliselt toetame no. suur tänu ja viimasena saab fraktsioonide kõneleja, eestkõnelejate nimel sõna härra Gustavson, kes on kuue NGL fraktsiooni esindaja. aga nagu me teame, on härra Gustavson ka väga töökas äh, naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse mm, fraktsioon, äh, komisjoni esimees, milline sissejuhatus, ütleb härra Gustavson. suur tänu, äh, juhataja volinik Malmström on väga raske pärast seda, kui nii paljud kolleegid on siin sõna võtnud ja nii ilusti kõnelenud, millegi uuega välja tulla aga ühele aspektile ma tahtsin siiski keskenduda ja see on äh, asi, mis äh, leiab aset paljudes riikides. Äh, taliidid nimelt on tõesti väga haavatavad, kuuskümmend protsenti naistest Indias, neid kolmekordselt diskrimineeritakse, nad on vaesed naised ja liidid. ja pea viiskümmend protsenti lastest jäävad nende sünnid jäävad registreerimata ja see tähendab seda, et väga raske on äh, taliidi naisi kaitsta prostitutsiooni, inimkauplemise, laste, lapsetöö, sunnitöö ja sundabielude eest. Äh, väga harva registreeritakse vägivallateod taliidi naiste vastu ja isegi kui seda ta-, tehakse, äh, jäävad paljud karistamata Euroopa liikmesriigid, ma arvan, saavad teha väga palju rohkem, äh, rääkides nende riikidega dialoogi läbi, kui meil oleksid programmid, mis oleksid seotud nende äh, teemadega, Cecilia Malmström on küll pühendunud sellele teemale, aga ma arvan, et me saaksime teha veelgi enam ära, me peaksime tegema koostööd vabakondadega nendes ühiskondades, see on ülioluline, eriti tuleb koostööd teha naisorganisatsioonidega, sellepärast et nende kogemused on väga laialdased selles valdkonnas me peame tegema kõik selleks, et kastipõhine diskrimineerimine välja juurida igalt poolt, igast riigist, tervest maailmast. suur tänu, Michal, ja nüüd järgmisena saavad sõna ülejäänud kolleegid ehm, ja esimesena saab sõna kaheks minutiks kolleeg Kim eh, Mitchell. suur tänu, härra juhataja, lubage mul tänada Eva Jolid, meie komisjoni esinaist, kes kastipoisi diskrimineerimise teema oma raportis esile tõi. ta on äh, teinud suure teene, ühendades äh, meie koda sellest teemast rääkides. Äh, Michael Cashmani märkused on täiesti õiged, me tõesti peame tegutsema proaktiivsemalt ja kehtestama boikotid nende riikide vastu, kes inimesi niimoodi kohtlevad ma avaldan tunnustust sellele, mis siin raportis on kirjas ja eriti tunnustan seda, et Euroopa Liit peaks kastipõhise diskrimineerimise eraldiseisva diskriminatsiooni ilmi, diskrimineerimise ilminguna välja tooma, lisaks siis rassi, soo ja seksuaalse sättumuse põhisele diskrimineerimisele. mul on väga hea meel, et äh, Naisõiguste komisjoni esimees härra Gustavson äh, Taliidi naistest rääkis, nemad on tõesti äh, see eh, elanikkonnagrupp, keda kõige raskemalt ehm, kuritarvitatakse, ka seksuaalkuriteod ehm, sundabielud, seksuaalne kuritarvitamine, orjandus, me räägime sellest kõigest kahekümne esimesel sajandil, see on eh, erakordne, aga selline asi ei piirdu mitte ainult Aasiaga. ma rääkisin ühe Robini eh, nimelise mehega, Aasia päritolu mehega Dublinis ja tema pöördus minu poole samuti ja palus selle teema tõstatada, sellepärast et seda trendi jätkatakse ka muja, ka Euroopas ja mul on väga hea meel, et meie komisjoni esinaine on selle teema päevakorda täna tõstnud ja et fraktsioonide ülene eh, toetus on sellele teemale ilmselge ja loodetavasti me üheskoos komisjoniga saame astuda vastu sellele probleemile, mis on liiga kaua eh, lastud vinduda. suur tänu, eh, järgmiseks saab Sita Kurmai sõna üheks minutiks, palun suur tänu, äh, juhataja, austatud äh, volinik, kallid kolleegid, kastipõhine diskrimineerimine on jahmatav reaalsus äh, üle kahesaja kolmekümne miljoni maailma kodaniku jaoks ja tegemist on ühe laiema põhiõiguste rikkumise ilminguga. lisaks äh, sotsiaalsele tõrjutusele on naised ja lapsed eriti haavatavad ja äh, kannatavad äh, mitmekordse diskrimineerimise ja kuritarvitamise, sealhulgas seksuaalse kuritarvitamise all ka lapsed, lapsi ohustab seksuaalne kuritarvitamine. vaatamata India ametivõimude tegutsemisele on Dalidi kogukondade jaoks reaalsus väga karm ja nende tulevik ebakindel. konkreetsed suunised äh, on välja andnud ÜRO äh, päritolu äh, põhise diskrimineerimise vastu, mida on Euroopa Liit teinud selle osas konkreetselt, tegemist ei ole mitte ainult probleemiga, mis puudutab Kagu-Aasia riike, väga paljud taliidid, naised väga paljud on tööl sellistel töökohtadel, mida võib pidada kaasaegseks orjategevuseks ja nad töötavad rõivatootmisettevõtetes, mis toodavad rõivaid suurtele Euroopa ettevõtetele, seda me ei tohiks sallida. suur tänu, üheks minutiks saab sõna kolleeg Phil Benjon. suur tänu see suuline küsimus äh, minu meelest äh, väärib tunnustust, äh, tegemist ei ole sugugi mitte esimest korraga, kus me räägime Euroopa Parlamendis kastipõhisest diskrimineerimisest ja kahjuks ei jää see ilmseks ka vi-, ilmselt ka viimaseks korraks. ma muidugi mõistan, et üleöö ei saa midagi muuta, kuid tuleb siiski tunnistada seda, et äh, edasiminekud on olnud äh, tagasihoidlikud. sajad miljonid inimesed kannatavad diskrimineerimise all maailmas iga päev Bangladeshis näiteks puudutab kastipõhine diskrimineerimine nii hindu kui ka moslemi kogukondi. üsna tihti peetakse seda ainult hindude probleemiks, aga ka budistid ja moslemid on sellest probleemist vägagi puudutatud. Pakistanis on taliitidel mm, väga piiratud juurdepääs äh, poliitilisele osalusele, kas, mis ka midagi ei tähendaks, see on absoluutselt vastuvõetamatu. ja väga paljud nendest inimestest kuuluvad ühtlasi ka rah-, äh, vabandust, religioossetesse vähemustesse, õigusi ja seega äh, tabab neid topeltdiskrimineerimine äh, ma ei tahaks küll, et äh, Euroopa Komisjon täna hakkaks üle kandma Euroopa sotsiaalset mudelit ja kõikidele riikidele ühe mudeli välja kujundaks, aga ma siiski tahaksin, et Euroopa kaitseks demokraatiat, vabadusi ja inimõigusi, sellepärast et ma ei arva, et see oleks imperialism, kui me seda teeksime. suur tänu ja nüüd üheks minutiks saab sõna Martina Anderson suur tänu, eh, juhataja, mul on väga hea meel, et me sellest teemast räägime ja ma mõistan hukka inimõiguste rikkumised eh, umbes kahesaja kuuekümne miljoni inimese vastu üle terve maailma, kes eh, kannatavad kastipõhise diskrimineerimise all. kastisüsteemid on ebaõiglased, kuivõrd nad jagavad inimesed ebaõiglastesse ja hierarhilistesse sotsiaalsetesse gruppidesse, need on, kes on alamates kastides, on justkui vähemad inimesed, ebapuhtad ja äh, ei sobi teistesse kastidesse äh,. taliidid näiteks, neid neid üsna tihti peetakse kõige mustemate ja ohtlikuma tööde tegijateks, sunnitakse neid sinna sunnitöö ja hoitakse neid äh, äärmuslikus vaesuses, on täiesti selge, et äh, me peaksime Euroopa seadusandluses ja rahvusvahelistes lepingutes võtma äh, sisse klausli kastipõhise diskrimineerimise keelustamise kohta. Euroopa Komisjon peaks astuma samme ka selle diskrimineerimise vastaseks võitluseks Euroopa piiride Eh, seespool, sellepärast et mitte ükski kogukond mitte kusagil ei peaks pääsema diskrimineerimise vastase seadusandluse või põhiõiguste eest. suur tänu, Martina, nüüd kaheks minutiks eh, saab sõna proua Omen Reuten. Eh, president, ma täheldan, et meie kojas valitseb selles küsimuses suur üksmeel ma arvan, et proua Jolie on väga hästi peegeldanud oma raportis selle pro probleemi ulatust kui me räägime kastipõhisest diskrimineerimisest, siis räägime nendest inimestest, kes oma sünni tõttu peavad kandma ülejäänud elu häbimärki. selle häbimärgi tõttu koheldakse neid teistmoodi. president, see on kõige põhilisemate inimõiguste rikkumine meie tahame hoolitseda selle eest, et kõigil oleksid võrdsed õigused, usuvabadus, veendumuste vabadus, õigus arengule ning me ei soovi, et inimesed äh, kastipõhise süsteemi tõttu ei oma mingeid väljavaateid ning on mõistetud vaesusesse kakssada kuuskümmend miljonit on neid inimesi maailmas, kes kannatavad kastipõhise diskrimineerimise tõttu. tegemist on äh, probleemiga, mis on äh, mõnedesse ühiskondadesse väga sügavalt juurdunud ja isegi kui on olemas õigusaktid probleemi parandamiseks, äh, siis on karistamatus ikkagi veel väga laialt levinud. seadusi kuritarvitatakse ning seega ei kao kastipõhine diskrimineerimine kuhugi. härra Mitchell äh, ütles, et me peame kasutama kõiki vahendeid, mis meie käsutuses on probleemi kõrvaldamiseks. mina olen esitanud äh, mitmeid küsimusi välisteenistusele, sest ma leian, et me peame rohkem selle probleemiga tegelema ka saatkondade tasandil mitte üksnes kommenteerima ja analüüsima seda, mis juhtub, vaid üritama mõjutada ka võitlust kastipõhise diskrimineerimisega. president, ma arvan, et kokkulepetes nende riikidega, kus see probleem esineb, peame me pöörama sellele probleemile rohkem tähelepanu ja oleks väga hea, kui välisteenistus äh, koostaks iga-aastase aruande, mille nad avaldaksid oma veebileheküljel selle kohta, millised äh, projektid neil on, kuidas nad võimudega suhtlevad kastipõhise diskrimineerimise probleemi lahendamiseks. aitäh, Riia. härra Tšernetski pidi varem saama sõna ECR fraktsiooni nimel, aga ta ei olnud siis kohal aga tahtsin talle nüüd sõna anda, aga nüüd on ta jälle kuhugi kadunud. nii et, et näib, et talle ei olegi täna võimalik sõna anda. jõuame nüüd siis vaba mikrofoni vooruni, terve rida kolleege on sõna palunud. Sean Kelly kõigepealt üheks minutiks aitäh, president, see teema täna on väga oluline Äh, pidades silmas arenguid, mis tehnoloogia vallas on toimunud, äh, võib-olla peaksime pöörama rohkem ka tähelepanu inimõigustele ja sellega kaasnevatele väärtustele ja neid rohkem edendama. Öeldakse, et kõik mehed ja naised sünnivad võrdsetega, aga mõned on võrdsemad kui teised ja see kindlasti kehtib, kui me vaatame võimalusi või ka seda diskrimineerimist, mis eksisteerib meie endi koduriikides. aga äh, nendes riikides, kus äh, kastipõhine diskrimineerimine eksisteerib, äh, sünnivad inimesed juba ebavõrdsetena ja jäävad ebavõrdseks kuni surmani sellega ei saa nõustuda ja toetun sellega, mida ütles härra Mitchell. me peame äh, selle probleemiga tegelema me peame arenguabi puhul sellele aspektile rohkem tähelepanu pöörama. Äh, aitäh, aitäh. ja nüüd äh, saab, äh, saab sõna. Not... Paul Murphy president, kui te leiate, et inimõigused teie kohta ei kehti, siis see on just nimelt olukord, mis valitseb paljude inimeste osas Bangladeshis ja mujal. kakssada kuuskümmend miljonit inimest kannatab kastipõhise diskrimineerimise läbi ja need lood, mis nende inimeste suust kuuleb, on kohutavad, noorte naiste vägistamised, mida politsei eirab, Kumari lugu, üheksateist aastane äh, Äh, äh, neiu, kes langes happerünnaku ohvriks, kuna ta lihtsalt ei pööranud mõnedele teismelistele noormeestele äh, tähelepanu või väiksed lapsed, kes ei saa aru, miks teised lapsed nendega mängida ei taha. kastipõhine diskrimineerimine aga ei piirne ainult Aasiaga, Suurbritannias on samuti valitsus teinud katseid blokeerida või viivitada Äh, neid õigusakte, milles käsitletakse kastipõhist diskrimineerimist, selline käitumine tuleks hukka mõista, kuigi enamikes riikides on selline diskrimineerimine keelatud, see ei takista inimõiguste rikkumist, mõrvad, vägistamised on paljude jaoks igapäevane reaalsus äh, aga inimesed, kes kannatavad selle äh, diskrimineerimise all, tõstavad häält ja koos teiste töölistega võitlevad nad õig-, õigluse ja vabaduse eest. aitäh! Gracias, señor Eh, Murphy. aitäh, härra Murphy. ma tahaksin ka ise sõna võtta, kui lubate. arengukomisjoni delegatsioon tuli just tagasi ÜRO-st, kus toimus tippkohtumine aastatuhande arengu eesmärkide nimel. härra Mitchell oli kohal, härra Nicholson, härra Cashman, mina olin ise kohal ma pean ütlema, et ma ei mäleta, et sellele teemale oleks seal tähelepanu juhitud. võib-olla nagu üks eelkõnelejatest ütles, ei tahtnud häirida maailma kõige suuremat demokraatlikku riiki selle teema tõstatamisega nii et, et me tõesti peame reageerima. näib, et äh, rahvusvaheline üldsus äh, on selle probleemi maha vaikinud tähelepanuta jätnud. me kõik peame olema teadlikud, et tegemist on kohutava ebaõiglusega vabandust, et ma siin nüüd vahele ronisin, aga mina olin üks nendest inimesest, kes sellel üritusel oli. proua volinik, nüüd on sõna teil, et arutelu kokku võtta komisjoni nimel aitäh, president, ma arvan, et aplaus oli teile. Äh, suur aitäh saadikutele, et te selle teema tõstetasite, minu arvates on tõesti kohutav, et kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal peetakse veel miljoneid inimesi puutumatuteks ja diskrimineeritakse. sellist asja ei saa lubada ning me peame tegema kõik, mis meie võimuses, tõsta inimeste teadlikkust ja selle vastu võitlema äh, nagu siin öeldi, me oleme saavutanud teatud edusamme, näiteks Indias on valitsus äh, Äh, sisse viinud süsteemi, millega on tagatud positiivse diskrimineerimise kvoodid äh, nii tööhõive vallas kui ka kõrghariduse vallas Nepaalis on olemas uus diskrimineerimisvastane seadus, see võeti vastu kaks tuhat üksteist, nii et, et edusamme on, aga loomulikult on vaja veel palju rohkem ära teha ning olemasolevad vahendid, mis meil on, me oleme üritanud neid maksimaalselt kasutada, nagu ma teile oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin. me oleme üritanud kaitsta kõige haavatavam, haavatavamaid ja tõstatanud selle teema pidevalt äh, inimõigustalases dialoogis Aasia riikidega. me jätkame äh, Äh, võitlemist, äh, võitlust muutuste eest, kasutades erinevaid vahendeid, mis meie käsutuses on. Äh, me avaldame ka iga aastal aruande Euroopa strateegilise tegevuskava aruandeid ning see raport on ka Euroopa Parlamendil alati kättesaadav tahaksin öelda, et sügavalt juurdunud äh, diskrimineerivad hoiakud loomulikult ei muutu paari nädalaga, selle, nende muutmiseks läheb vaja aega ja nii, nii ja seetõttu on väga oluline, et me tõstaksime inimeste teadlikkust mitte ainult nendes riikides, vaid ka Euroopas ja ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti, et äh, proua Jolie äh, tõstatatud äh, teemat toetavad kõikide fraktsioonide esindajad ja et räägitakse nendest inimestest, kelle probleemid niivõrd tihti ära unustatakse ja hoolitsetakse selle eest, et maailm on teadlik sellest, millise diskrimineerimise all nad kannatavad ja ma võin kinnitada, et komisjon ja kõrge esindaja teevad kõik, mis nende võist-, võimuses, et selle diskrimineerimise vastu võidelda. Eh, suur tänu. oleme saanud eh, resolutsiooni eelnõu seda arengukomisjonilt ja sellega lõpeb ka meie tänane arutelu sellel teemal